ja ähm, komisjoni asepresident ja välisasjade kõrget esindajat esindab härra Miimika, palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, ma tervitan äh, seda võimalust kiireloomuliseks aruteluks eelnevate resolutsioonide ja parlamendisaadikute tegevuste tõttu on see koda siin Burundi elanikele äh, Ähm, meile tuletanud seda, et nende kohustus on saavutada jätkusuutlik äh, demokraatia, et äh, tagada äh, areng, regionaalne integratsioon ja inimõiguste austamine oma koduriigis, kuid kahjuks on praegusel hetkel Burundi väga kriitilises olukorras, kus viimaste aastate arengud ja edusammud on ohtu sattunud valitseva partei otsus nimetada president Nkurunziisa presidendivalimistel uuesti kandidaadiks, on eh, tekitanud lõhesid nii ühiskonnas kui poliitilises sfääris ja seda teemat tuleb kindlasti kohe kiireloomuliselt eh, arutada. Euroopa Liit on juba väljendanud näiteks eh, välisasjade nõukogu märtsikuistes järeldustes, et Arusha kord on väga oluline see on dokument, mille abil saadi Burundis pärast pikaajalist kodusõda rahu taas jalule ja ja Arusha lepet tuleb austada, eriti just kolmanda mandaadi küsimuse puhul ei tohiks seda dokumenti ignoreerida. ja meie seisukoht on endiselt selline, ei ole veel hilja lepituse tee ja dialoogi teed valida. kõrge esindaja ja äh, asepresident Mogherini ja mina oleme šokeeritud mm, sellest, et me oleme kuulnud massilistest arreteerimistest ja politseipoolsest vägivallast. kodanikuühiskonna aktiviste ja ajakirjanikke on vahistatud eelmisel aastal paljud teist võitlesid selleks, et eh, Pierre Maglev Namanimpa vabastus mm, tagada loomulikult äh, valmistasid meile muret äh, need raportid, et äh, teda on vääriti koheldud ja ta on uuesti vahistatud ilma põhjendusteta ja mul on väga hea meel, et ta on nüüd vabastatud ja ma õnnitlen neid, kes on tema nimel tööd teinud, kuid teised inimesed, kes vahistati samadel tingimustel, on veel vahi all ja me peame nende saatust hoolega jälgima. inimõiguste kaitsjate hirmutamine ja tagakiusamine, meedia ja poliitiline poliitiliste juhtide tagakiusamine on midagi, mis peab lõppema. lugupeetud president, mina väljendan omapoolseid omapoolset kaastunnet hukkunute perekondadele ja lähedastele ja ähm, hiljutistes äh, kokkupõrgetes viga saanud inimeste lähedastele. Äh, mina leian, et ei tohi piirata kogunemisvabadust ja meediavabadust. see ähm, tähendab seda, et Burundi kodanikud ei saa infot selle kohta, mis nende ümber toimub ja nad ei saa väljendada oma soove ja tahteid veidi aega enne valimiskampaania algust. Äh, see Äh, vaid annab tuld äh, kuulujuttudele ja tekitab lisapõingeid tänavatel. ääretult olulise tähtsusega on see, et kõik osapooled äh, rõhuksid rahule ja väldiksid liigset jõu kasutamist ma tahaksin nüüd mõne sõnaga rääkida ähm, Burundi presidendivalimistest edukad valimised peaksid olema meie peamiseks eesmärgiks, nagu te teate, siis Euroopa Liit ei ole andnud mitte ainult rahalist abi valimiste läbiviimiseks, vaid saadab ka valimisvaatlusmissiooni sinna riiki. Need olulised panused näitavad seda, kui pühendunud me oleme tagamaks, et need ähm, valimised on edukad. kuid ma tahaksin teile äh, meelde tuletada seda, mida ähm, proua Mogherini kõneisik just hiljuti ütles, nimelt et hirmutamine ja vä-, vägivald, surm ja äh, vigastused, inimõiguste kaitsjate vahistamine, meediavabaduse piiramine ja äh, põgenike, põgenik-, Mm, inimeste põgenema sundimine ei kuulu valimisprotsessi ja ei ole selleks osaks. ma tahaksin äh, tuletada te meile ka seda, mida kõrge esindaja Mogherini oma kirjas kolmeteistkümnendal aprillil Burundi valitsusele ütles äh, ja seal ta peegeldas äh, märtsi nõukogu järeldusi. nimelt seal öeldi, et Äh, valimisvaatlusmissioonile tuleb anda vaba juurdepääs kogu äh, protsessile ja seal osalejatele, see on meiepoolse toe tingimuseks ja element, mida tuleb kindlasti äh, keerulistes oludes tähelepanelikult jälgida. kuid valimisi ei saa vaadata isolatsioonis mm, mm, muust partnerlusest. Cotonou lepe ütleb väga selgelt, et tuleb austada demokraatlikke põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriiklust äh, Need on äh, olulise tähtsusega elemendid. lisaks sellele ei tohi olla karistamatust Äh, nende inimeste puhul, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste eest. meie astume vajalikke samme selleks, et äh, selliste tegude toimepanijad äh, võetaks ka vastutustele. ja nüüd on Euroopa Liidu ja teiste Burundi rahvusvaheliste partnerite kohustuseks säilitada produktiivne dialoog ja luua konsensus, mis tugineb nii kodanikuühiskonnale kui tervele poliitilisele spektrile. me vaatame, millised võimalused võimalused on meie kasutada sellises olukorras, nagu me praegu oleme, me vaatame ka liikmesriikidega üle ähm, pidevalt praeguse olukorra tagajärgi ning vaatame, millist tegevust on võimalik äh, läbi viia Cotonou leppe raames. loomulikult me informeerime parlamenti ka pidevalt sellest tööst, mida me teeme. seda nüüd meeles pidades tahaksin ma rõhutada seda, et Euroopa Liit äh, on äh, viimastel kuudel viinud läbi äh, poliitilist dialoogi, nagu on ette nähtud Cotonou leppe äh, artiklis kaheksa ja seda on tehtud siis Burundi ametivõimudega. kui me räägime võimalikest meetmetest, siis ma tahaksin samas rõhutada veel ühte asja. Euroopa Liit on üks äh, Burundi peamistest arengupartneritest ja meiepoolne tugi neile on otsustava tähtsusega selleks, et tagada äh, Burundile parem võimalus strukturaalse äh, hapruse ja vaesuse nõiaringist välja tulemisel see kõik mõjutab suuri hulki selle riigi elanikkonnast ja meie üheteistkümnes äh, Äh, arengufondi äh, eraldis on kaks korda suurem kui eelnev eraldus äh, ja selle summa on nelisada kolmkümmend kaks miljonit eurot. kui me nüüd oma järgnevaid samme üle vaatame, siis me peame keskenduma sellele, et leida lahendusi ja edendada positiivseid muutusi, mis võimaldaksid burundilastel jätkata püüdlemaks oma eesmärkide poole me peaksime tegema kõik selleks, et suhted normaliseeruks seal riigis võimalikult kiiresti arenguvolinikuna äh, pean äh, mina tasakaalustama meie kohustuse äh, kodanike ees ähm, muu lähenemisega, eriti kui meiepoolseid rahalisi vahendeid on kasutatud rahastamaks repressiivseid meetmeid. ma ootan pikisilmi seda, mida teil, austatud saadikud, öelda on. suur aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna pooleteiseks minutiks Joachim Zelle, palun lugupeetud president, austatud volinik ja täna me kõneleme eh, siin kojas eh, mm, pagulastest, eh, kes Euroopasse suunduvad ja meil on siin öeldud, et me peame mitte ainult tegelema nende pagulasvoogudega, vaid me peame tegelema ka nende põhjustega, mis peituvad päritoluriikides ja see kõik on väga õige, väga õige on ka see, et me seetõttu olukorrast Burundis räägime, sellepärast et juba mitmeid päevi valitsus Äh, äh, käsul politsei ja äh, armee ründavad inimesi, kümned tuhanded on pagemas sealt riigist, inimesed on ka hukkunud, see kriis ei piirdu enam ainult Burundiga, see on riik, kus on aastakümneid olnud kodusõda ja ähm, Äh, mais on parlamendivalimised ja juunis presidendivalimised seal riigis äh, nüüd ootamas. Äh, president Nkurunziisa on andnud teada, et ta tahab kolmandaks ametiajaks kandideerida presidendiks ja see on põhiseaduse vastane ja see on põhjus, miks need rahutused seal riigis on nüüd lõkkele löönud ja Euroopa Liit peab avaldama survet Burundi valitsevatele jõududele kõike tegemaks selleks, et hoida ära humanitaarkatastroof seal riigis ka volinik ütles seda, et Euroopa Liit peaks valimisvaatlusmissiooniga näitama, et meie jaoks on edasised poliitilised arengud eh, selles Aafrika riigis kõike muud kui midagi, mis meid ükskõikselt jätaks. suur aitäh, härra Zeller ja järgnevaks saab sotsiaaldemokraatide nimel härra Pitella, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, austatud kolleegid see vägivallakliima, äh, mida me praegusel hetkel näeme, äh, kujutab endast äh, terrorit, vägivalda ja see on põhjus, miks miljonid inimesed liiguvad Burundist välja, see on midagi, mis valmistab meile suurt muret. ametist lahkuv president tahab kandideerida kolmandaks ametiajaks, kuid see on põhiseaduse vastu. selline tegevus rikub põhiseadust seal riigis ja see võib lüüa lõkkele etnilise vägivalla uue laine ja seda riiki veelgi rohkem destabiliseerida. mõned nädalad tagasi käisin ma oma fraktsiooniga, delegatsiooniga mm, suurte järvede piirkonnas Kiirus ja üheksakümne neljanda aasta genotsiidi äh, põhjused äh, on endiselt seal tuntavad, nad on küll tagaplaanil praegusel hetkel, kuid nad on siiski tuntavad ja probleem seisneb selles, et äh, me nägime seda kõike ja me näeme seda kõike taaskord oma silmadega, me peame seda ennetama, proua Mogherini peab väga hoolega jälgima seda, mis seal toimub, me peame olema väga ettevaatlikud, aga samas me peame avaldama survet presidendile, ta peab kandideerimisest loobuma, tegema. Äh, me peame ka otse äh, presidendi poole pöörduma, äh, peab küsima, kas tõesti te tahate lõpetada riigis, kus ei ole enam inimesi või kas te tahate olla hoopis otsustava tähtsusega mängid, mängija oma riigi liikumisel demokraatia suunal ja seetõttu mina omalt poolt tahaksingi seda otse selle presidendi käest küsida ja meie kindlasti Euroopa Liidule omalt poolt kõik selleks, et see sõnum edasi jõuaks. suur aitäh! aitäh ja nüüd äh, kolleeg Fatiga, palun. suur aitäh, lugupeetud president äh, ja suur aitäh ka teile, härra volinik. Ähm, see on üks vaesemaid ja kõige vähem stabiilseid äh, piirkondi maailmas, kus Burundi asub, see on suurte järvede piirkond, Aafrikas me teame, et seal piirkonnas äh, möllavad kodusõjad ja mõnikord, ja me oleme seda ka juba näinud, äh, Ähm, Ruandas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja me teame, et see rahu, äh, mis sõlmiti Arusha kokkuleppega, on väga habras, aga loomulikult äh, see tõi kaasa suuri ootusi ja lootusi ning äh, me tahaksime näha, et et äh, arengud oleksid õiged seal riigis, kui me räägime presidendivalimistest, kuid äh, valitsev partei on äh, otsustanud praegu ametis oleva presidendi esitada ka kolmandat korda presidendikandidaadiks valimistel ja see loomulikult rikub ähm, Arusha kokkulepet ja see on minu arvates üks peamisi elemente, mis on selle vägivallalaine ja protestilaine seal riigis põhjustanud praegu Äh, sest loomulikult äh, see kõik meenutab äh, seda kohutavat kodusõjaperioodi seal riigis ja me teame, et kõrge esindaja asepresident proua Mogherini võib loota minu fraktsiooni toele oma püüdlustes, püüdmaks tagada rahu Burundis loomulikult peame me tagama, et kogu valimisprotsess oleks ehm, õiglane eh, ja selleks, et see nii ka läheks, on meil vaja ehm, head valimisvaatlusmissiooni. me peame tagama, et valimised leiavad aset demokraatlikus kontekstis ja ma usun, et sellest saab Burundile peamine demokraatlik eh, test. suur aitäh ja nüüd eh, Hilde Portmans, palun. Eh, collega's ik denk dat de kandidaat. suur aitäh president kolleegid ah, ma arvan et eh, praegu ametis oleva presidendi soov jätkata eh, on nagu püsirohutünn nii haavatavas riigis ma tõesti arvan et see on päris õige sõna iseloomustamaks Burundit kui ma ütlen püsirohutünn raha on nii habras. väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on minevikus vigu teinud, on silma sulgenud, öelnud, et eh, küll see vägivald läheb mööda, see on kaugel, see on Aafrikas, kuid nüüd on meil võimalus vältida järgne, järgmise püssirohutünni plahvatust kui me seda ei suuda, siis on tegemist järjekordse genotsiidiga. pärast tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta genotsiidi külastasin ma Burundit ja ma nägin ise neid kirste, ähm, äh, kus olid tuhanded, tuhanded kondid, luud, mis äh, kuulusid nii lastele kui naistele, kes olid tapetud lihtsalt äh, kirvestega. ja me ei saa istuda käed rüppes ja vaadata pealt ja oodata, et kõik see jälle korduks. me peame midagi tegema. loomulikult tahaksin kõikidele ohvrite peredele kaastunnet avaldada, aga me oleme väga palju seda juba öelnud. ja vabandame siis, aga need inimesed, kes Burundis elavad, ei vaja mitte vabandusi, vaid vajavad meie abi. tänan Alde, Alde peale võite kindlasti loota, kui on abi vaja. ja nüüd kuue Engel Proversia, poolteist minutit. suur tänu! kahe tuhande aasta USA äh, rahuleping oleks pidanud sõja Burundis lõpetama, kuid Hutu äh, ja Tutsi vaen on jätkunud Äh, valiti küll esimene Hutu president ja ähm, uus põhiseadus võeti vastu, jah äh, äh, äh,. muidugi see, et praegune president soovib kolmandat ametiaega, tekitab äh, pingeid äh, ja samuti äh, tekitas protestilaine see, et praeguse parlamendi liikmed arreteeriti äh, juba on sadu inimesi arreteeritud ja äh, noor partei, äh, mis on praegu võimul, on äh, asunud inimesi hukkama. presidendi kõneisik ja partei kõneisik jäid oma ametist ilma, tagandati ametist. paljud inimesed kardavad oma julgeoleku pärast Euroopa Liit peab nüüd midagi ette võtma, eh, võtma ühendust eh, Burundi presidendiga ja eh, tuletama meelde, et nende eelarve sõltub viiekümne protsendi ulatuses välisabist. rahuprotsess ei saa eksisteerida ilma võrdõiguslikkuse ja läbipaistvuseta. Euroopa Liidu hääl, Euroopa Parlamendi hääl peab olema kuuldav ka Burundis. me peame stabiliseerima olukorda ja kiiresti tegutsema. tänan. suur aitäh. järgmiseks Maria Hoibuch palun rohelised. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. Teie väga õige ja õigustatult rääkisite sellest, milline on olukord Burundis, te mainisite, millised on probleemid ja viitasite sellele, et olukord on väga habras. inimõiguste olukord eh, ja ma eeldan ka seda teie äh, avalduse põhjal, et eh, olukord on ka opositsiooni jaoks väga keeruline ja seetõttu on mul teile mõned konkreetsed küsimused. kõigepealt te rääkisite mm, Eh, sellest, et te tahate valimisvaatluskomisjoni paika panna, kuidas see kokku eh, pannakse, see on väga oluline eh, selleks, et saata selge signaal välja sellele valitsusele. järgnev küsimus, milliseid meetmeid Euroopa Liit vastu võtab selleks, et head koordinatsiooni tagada kõikide rahvusvaheliste Äh, valimisvaatlusmissioonidega ning selleks, et Burundi kodanikuühiskonda toetada valimisprotsessi raames, kas on mõeldud ka kodanikuühiskond kaasata sellesse kõigesse? Äh, äh, kas Ähm, kui äh, juhtub see, et äh, see praegu ametis olev president tagasi valitakse, kas Euroopa Liit on valmis äh, rahad külmutama, mis Burundile on mõeldud? Ähm, ähm, meil peaks olema mingi instrument, mis mõjuks ka sellele presidendile, me peaksime mitte ainult sõnadega võitlema, vaid ka tegudega ja kui äh, mitte äh, külmutamise teed minna, siis kuidas te tahate tagada seda, et need rahad, mis sinna liiguvad, äh, ei tooks kasu mitte valitsusele, vaid sealsetele kodanikele ja artikkel ähm, üheksakümmend kuus Cotonou leppest ütleb ka üht-teist selle kohta, mis puudutab Burundi ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid ja nende peatamist. suur aitäh ja nüüd kolleeg Kienge, poolteist minutit. suur aitäh, president. meie ees seisab tohutu vastutus praegu. me peame peatama eh, tapatalgud eh, kui me praegu ei ole eh, tähelepanelikud, siis võib see praegune olukord viia järgmise genotsiidini mõrvatakse süütuid inimesi. praegune valitsus tahab kolmandaks ametiajaks ametisse jääda. aga eh, praegune president on inimõigusi rikkunud, meediavabadust piiranud ning olukord aina halveneb Burundis. me peame tegema nüüd kõik, mis suudame selleks, et Burundis jälle rahule jalule seada. rahuvastastele tuleb rakendada sanktsioone. kakskümmend üks aastat peale kodusõda, mille käigus toimus üks inimkonna kõige suuremaid veretöid, peab meid mõtlema panema mida me praegu teeme, me ei saa lihtsalt äh, saatana kätt suruda ja pealt vaadata um,. järgmine kõneleja, Linda McEwan. suur aitäh, äh, volinik, äh, ma olen väga rahul sellega, mida ma kuulsin teilt ja, ja selle sõnumiga, mille saatis kõrge esindaja praegune olukord, kus inimõiguslasi hukatakse, taga kiusatakse, poliitikuid äh, taga kiusatakse, vajab reageerimist. me peame olema valmis Burundit toetama, me peame toetama Burundi rahumeelset dialoogi, kõne, rahukõnelusi, äh, rahulikke ähm, valimisi, sellised valimised on olulised mitte ainult Burundi jaoks, vaid kogu suurte järvede piirkonnale e, ja e, järgmise kaheksateistkümne kuu sündmustele. E, mina olen arengukomisjoni esimees ja ma tahaksin näha, et meie arenguabi jätkuks Burundile, et see aitaks majandust arendada, teenuseid kohalikele elanikele arendada, aga seda ei ole võimalik ilma stabiilsuse rahuta saavutada. seetõttu äh, tahaksime teid üles kutsuda tegutsemisele. me oleme juba näinud, et tuhanded põgenevad üle piiri äh, Ruandasse ja mujale. Äh, sellised inimesed vajavad abi, abi ja ma loodan, et te räägite oma kolleegidega, teiste volinikega ja võib-olla on meil vaja ka ÜRO abi me ei tahaks, et, et Burundi valitsus tallaks jalge alla viimase kahekümne aasta rahusaavutused. tänan. Linda. suur aitäh, Linda. poolteist minutit. Helena Valenciano suur aitäh! kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on, alates on äh, Burundi demokraatlikud võimalused vähenenud. praegune valitsus äh, kiusab taga ja arreteerib inimesi, on äh, tal on jalge all demokraatia arenguvõimalused president Nkurunziisa otsus jääda kolmandaks ajaks ametis, ametiajaks ametisse on olukorra veelgi pingelisemaks muutnud. tema tegevus, tema valitsuse tegevus on praegu vastuolus Arusha rahulepinguga ja samuti vastuolus Burundi konstitutsiooniga stabiilsus on väga, äh, äh, väga habras ja presidendi tegevus äh, ohustab rahu riigis ning me peame paluma, et president kaaluks veel kord üle oma otsused, annaks võimaluse kõikidel parteidel osaleda poliitilises protsessis, vabastaks poliitvangid, kui see ei toimu, kui president ei äh, mõtle üle oma tehtud otsused ja ei võimalda demokraatlikel äh, valimistel toimuda, äh, siis peab Euroopa Liit sekkuma lihtsalt, valitsused tuleb peatada. suur tänu. suur aitäh. nüüd vaba mikrofon ja Nicola Caputo kõigepealt, üks minut. aitäh, president. me räägime olukorrast Burundis, vahistati üks ajakirjanik Aafrika raadiost hiljuti. ja selles riigis on tohutu probleem kogu verevalamine, mis on toimunud alates selle kuu algusest, on äh, vähemalt sama verine nagu kõik äh, varasemad. ajakirjanduse äh, tegutsemine on peaaegu täielikult peatunud, ajakirjandusvabadus on praktiliselt täielikult kadunud hetkel Burundis ja see president soovib äh, kandideerida kolmandaks ametiajaks, mis täielikult rikub selle riigi põhiseadust. Euroopa peab äh, sekkuma ja tegema seda kindlakäeliselt. tarvis on avaldada tugevat survet Burundi ametivõimudele, sest äh, vastasel juhul on uue kodusõja oht selles riigis ja see tähendaks ka igasuguse sõnavabaduse kadumist. aitäh! järgmine kõneleja, härra Marias. Burundi olukord tekitab meile väga suurt muret. Äh, äh, on taga kiusatud ajakirjanikke, konkreetselt on välja toodud ajakirjanik Nikurika juhtum ja oleme pööranud parlamendi tähelepanu sellele, et on oht, et korduvad varasemad konfliktid, tuleb uus äh, kodusõda, võimalik genotsiid. kahjuks äh, praegune president Kurunziisa äh, püüab kandideerida kolmandaks ametiajaks ja just see ongi kaasa toonud vägivaldsed reaktsioonid ja riigipoolsed repressioonid need repressioonid peavad lõppema, lõppema peab ka ajakirjandusvabaduse mahasurumine. ja suureks küsimuseks on ka kakskümmend tuhat põgenikku, kes on põgenenud Rwandasse ja Kongo Demokraatlikku Vabariiki, nii et me peame tegema kõik, et vältida olukorra halvenemist. aitäh, nüüd üks minut, härra Jakovtšitš. stojimo pred eh, jednim novim suur aitäh! me oleme silmitsi põhimõtteliselt uue sõjaga, äh, kuigi loodame, et seda ei juhtu. aga kindlasti mõjutab see pagulaste kriisi ja Euroopa peab sekkuma ja aitama olukorda lahendada, arvestades, et teatud riigid on Euroopa jaoks suured sõbrad, me peame vältima uue kriisi tekkimist oma ukse lävel. Vahemere tragöödia on juba selle tulemus, et me ei ole piisavalt tegutsenud erinevates maailma osades, sealhulgas Aafrikas. Euroopa Parlament peab saatma selge sõnumi ja Euroopa Komisjon peab samuti saatma selge sõnumi. Burundis ei tohiks äh, oma kandidatuuri üles seada inimesed, kellel ei oleks selleks õigust ega toetust rahva poolt. aitäh, nüüd Fabio Castaldo, üks minut. suur tänu, kahjuks jälle peame rääkima sellisest äh, teemast ja rääkima Burundist äh, järjekordselt. Arusha kokkulepped äh, sõlmiti kahe tuhandendal aastal, aga asjad Burundis on hakanud jällegi liikuma põhiseadusvastaselt ning kahjuks keegi ei võta selle eest vastutust riigis äh, on puhkenud äh, vägivald, paljud inimesed on riigist põgenenud ja see näitab, kui oluline on, et Euroopa Liit äh, võtaks väga konkreetse seisukoha ja avaldaks väga tugevat survet presidendile, näitamaks, et president ei saa endale lubada seda, mida ta praegu teeb muidugi sõnad peavad olema karmid, aga ma loodan, et nendele järgnevad ka teod, mis aitaksid ära hoida võimalikku katastroofi. aitäh, nüüd kokkuvõte ja volinik Mimitsa, palun. aitäh, president, auväärsed parlamendiliikmed. see oli väga kasulik arvamuste vahetus ja ma tänan parlamendiliikmeid äh, selguse äh, ja konkreetsuse eest oma sõnavõttudes. mis puudutab valimisi ja nende koordineerimist, siis me koordineerime äh, nii peakorteris äh, kui ka telgide kastes. Burundis oleme teinud teadat koostööd ÜRO valimisvaatlejatega ja Aafrika Liidu esindajatega ja teeme seda jätkuvalt sellest äh, arutelust äh, tegin mina kolm peamist järeldust. esiteks, et me võime loota parlamendi toetusele kõikide võimalike vahendite kaalumisel Cotonou lepingu ja teiste instrumentide raames, kui olukord ei lahene. erilist tähelepanu on tarvis pöörata inimõiguste ja põhivabaduste kaitsele. teiseks, meil on vastutus äh, Burundi rahva ees kaitsta neid äh, Äh, humanitaar- ja majandusriskide kasvamise eest niigi äh, raskes olukorras olevas riigis. kolmandaks, äh, säilitades oma soovi toetada valimisi meie kasutuses olevate vahenditega, peame Burundi ametivõimudele selgelt välja ütlema, millised on avatud demokraatlike valimiste tingimused meie vaatenurgast ja peame hoolikalt jälgima valimisi. ma öö, äh, kindlasti toon välja ka parlamendi olulise rolli äh, selle olulise teemaga tegelemisel. aitäh, volinik, sellega